kas ähm, komisjoni avaldus Euroopa tööstuse elavdamine praegusi raskusi arvestades ja annan kohe sõna volinik Dajanile. suur tänu, proua juhataja, läksin tänama raportööri, sest ta tegi väga tõhusat tööd ja see näitab, kui oluline on minu jaoks ja komisjoni jaoks, e, et meil oleksid parlamendi poolt tugevad raportid. mis puudutab e, tööstuspoliitikat, nüüd, äh, proua juhataja, kallid äh, parlamendiliikmed, siis ma arvan, et me peaksime hakkama mõtlema kõigepealt äh, selle teema üle. tänaõhtune arutelu on meie jaoks väga oluline. Õnneks pärast aastaid ähm, teenustele ja finantssektorile keskendumist Euroopas hakkame arutama kaasaegse tööstussüsteemi üle, mis oleks konkurentsivõimeline, roheline, võimeline olema juhtrollis üleilmastuvas maailmas, kus toimuks majanduskasv, loodaks töökohti ja kus meil aidatakse kriisist väljuda, sellepärast on Euroopa Komisjon ähm, president Barroso teise mandaadi algusest peale ähm, mõeldes kahe tuhande kahekümnendale aastale rõhutanud tööstuspoliitika osatähtsust. me ei räägi kahekümne, kolmekümne aasta tagusest tööstuspoliitikast, vaid kaasaegsest tööstuspoliitikast. selleks, et ähm, tasa teha seda, mis me oleme viimastel aastatel käest lasknud. kahjuks on tänased andmed tööstustoodangu kohta kurvad ainult kahe protsendi ulatuses toodame ning mm, võrreldes kahe tuhande kaheksanda aastaga oleme veelgi äh, langenud, kogu Euroopa tööstus kannatab, sellepärast peame hakkama mõtlema selleks, et äh, olukord muutuks. nagu te teate, organiseerisin aasta tagasi Brüsselis suure ähm, ettevõtmise, mis oli pühendatud majanduskasvule ja tööstusele, kutsusime Jeremy Rifkini kohale, kes räägiks meile, kes räägib meile tööstusest kaasajal. me peame muutma isegi liikmesriikides oma käitumist, teatud liikmesriikides, Kesk-Euroopas, näiteks Slovakkias on häid tulemusi kaheksateist koma seitse protsenti, Slovakkias ja kaheksa koma neli protsenti Leedus, kuid Küpros, Itaalia ja Hispaania on palju raskemas olukorras. ikka kõige suuremad riigid nagu Saksamaa, kes, kelle majandus väga kiiresti taastus, kuid kellel on ka täna probleeme ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli ehitus, tekstiili, mööbli, auto, toob plastmassitööstusele väga raske olukord, transpordi, laevanduse ja laevanduse olukord oli pisut lihtsam, kuid kõrgetasemelised töörühmad autosektoris või ehitussektoris ja laevandussektoris on seda näidanud. mis puudutab tööhõivet, siis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kaotati tööstussektoris üle kolme miljoni töökoha, see tähendab üle kolm, kümne protsendi ja kahe tuhande kolmeteist, kaheteistkümnenda aasta kolmanda trimest-, registrid, andmed näitavad, et restruktureerimine on kaotanud töökohti, seitsekümmend neli juhtumit näitavad näitas väga suurt töökohtade kaotust. Euroopa Liidu majanduskriis tööstuskriis on põhjustatud just nõrgast sisenõudlusest, mis oli peamine majandust taastumise alustalas, seega me peame kiiresti reageerima, sest üleilmastumise äh, raames on tööstus liikunud teistesse maailma osadesse, eelmisel aastal suurendas Hiina seitsme koma seitsme protsendi võrra oma tootmissektorit, sektorit ning kahekümne ühe koma seitsme protsendiga edestab ta ka USA-d ja Euroopat. sellepärast komisjon esitles äh, oktoobris olulist tööstuse kaasajastamise programmi, mille eesmärgiks on uuesti tööstust tuua Euroopasse ja SKT-d suurendada kahekümne protsendini võrreldes praeguse viieteist koma kuue protsendiga. muidugi ei ole tegemist lihtsalt arvuga, vaid meil on ka seda vaja toetada poliitiliste meetmetega selleks, et seda eesmärki saavutada. seega otsustas komisjon keskenduda lühiajalises perspektiivis prioriteetsetele turgudele, mis mõjutavad nii kasvavat tööstussektorit kui ka traditsioonilist tööstussektorit et prioriteetsed on siis ähm, säästvad äh, biomajandus äh,, tooted äh,, taastuvenergia ja äh, ökoloogilised äh, sõidukid. me me oleme äh, loodud teekaardi, mille eesmärgiks on kiirustada nende, kiirendada nende tööstussektorite arengut selleks, et lihtsustada äh, partnerlussuhete sõlmimist äh, tööstusettevõtete ning liikmesriikide vahel, mis puudub peale horisontaalsete, horisontaalsete meedete teeme jõupingutusi ka konkreetsete meetmete näol rääkisin siin autotööstusest, mille puhul kaheksandal novembril kaks tuhat kaksteist võeti vastu tegevuskava, mis toetab majanduskasvu selles sektoris ja pakub välja konkreetseid meetmeid, et selle struktuuri muuta. samuti terasetööstussektoris äh, viisime läbi kõrgetasemelise üra, ümarlaua, mis äh, koguneb uuesti kaheteistkümnendal veebruaril, te lugesite selle kohta kindlasti juba pressist, ArcelorMittal äh, osaleb seal koos erinevate tööstusministritega Euroopa Liidust, et äh, teema üle arutada ning ma pean ütlema, et me peame hakkama selle teema üle mõtlema ning tänan parlamenti ka tema toetuse eest. et meil peaks olema konkurentsivõime nõukogu, kus me saaksime arutada tööstuspoliitika üle, see tähendab, et meil peaks olema konkurentsivõime nõukogu ja tööstusnõukogu, ma olen püüdnud katsetada seda läbi viia detsembris kutsusin töölõunale Brüsselisse kõik tööstusministrid, et koos Äh, mitte formaalses õhustikus arutada selle teema üle, kuid äh, ja arutada sellele, äh, mis mõjutab eriti autotööstust ning kuidas oleks võimalik selle väljakutsega tegeleda ning kümnendal, järgmisel päeval leidis aset ka konkurentsivõime nõukogu ning nõukogu töötas just hästi tänu sellele tõelisele ministrite kogunemisele, sest kahjuks konkurentsivõime nõukogu muutub tihti kooreperiks, kooreper neljaks või viieks, sest seal ei ole ministrid, vaid saadikud või äh, sekretärid ning oluline on just vastu võtta poliitilisel tasandil otsuseid ühiselt. sellepärast tänan veel kord parlamenti, eh, kes meid eh, tõukab selles suunas, et meil oleks tõeline konkurentsivõime ja tööstuse nõukogu, minu meelest on tegemist väga huvitava ettepanekuga, et meil oleks kaasaegne konkurentsivõimeline tööstuspoliitika, tänan Euroopa Parlamenti selle pühendumise eest ning selle arutelu eest, mis on väga oluline minu jaoks. ma ei saa tööstuspoliitikat läbi viia ega uurida võimalust läbi viia uut tööstusrevolutsiooni, kui meil ei ole parlamendi ega kaaskodanike toetust. ma arvan, et see on hea lahendus, mida me võiksime koos kaaluda, kaasaegse rohelise tööstuse revolutsioon kaasates ettevõtteid ning ma arvan, et me võime selle probleemi lahendada. kakskümmend protsenti ei ole mingisugune unistus, vaid see on eesmärk, mida me saame saavutada. nii et veel kord suur tänu Euroopa Parlamendile selle pühendumise eest uuele tööstuspoliitikale. aitäh, härra volinik, nüüd annan sõna fraktsioonidele Rahvapartei nimel äh, proua Krostet kaks minutit. suur tänu, proua juhataja. tegemist on suure ettevõtmisega, me peame Euroopa taasindustrialiseerima, me oleme kaotanud kahe tuhande kaheksandast aastast kolm miljonit töökohta, kohta, metallitööstus on lahkunud Indiasse, elektroonikasektor Jaapanisse, farmaatsiatööstus liigub USA-sse, et päästa Euroopa Liidu liiga rangetest reeglitest, tuumatööstus on Hiinas ja me äh, näeme selle tööstuskriisi raames, äh, et see puudutab ka tehnoloogiasektoreid, sellel on mitmeid põhjuseid võtkem kõigepealt metallitööstuse, mis on Euroopa tööstuse aluseks ja oma nõrkuste ohver, ei ole piisavalt üleilmastanud ning eh, kõikuvad tooraine hinnad, konkurents ja eh, üha rangemad keskkonnanõuded, siin näeme, kuidas Hiina saavutab üha rohkem eh, võimu ning teised Äh, tärkava majandusega riigid samuti. hargmaised ettevõtted äh, kasutavad ära kõige tõhusamaid äh, tootmispaiku, mida me siis teha saame, me peame välja arendama ülemaailmsed standardid ning võtma vastu strateegilisi otsuseid ning neid ka rahastama just tänu avalikule toetusele. USA, Hiina ja India teevad seda, miks meie seda ei tee, siin oleks vaja kohaldada meie reegleid vastavalt riikide abile, et riigid saaksid tagada eh, võrdse olukorra ning ka oleks tagatud avalik toetus ühtsetele strateegilistele eesmärkidele. autotööstuses on meil vaja eriti suurt toetust, me peame aitama neil eksportida, me ei saa leppida selle olukorraga, et Euroopa Liit on kõige avatum Äh, majanduspiirkond, äh, kuid ometigi on meil raske pääseda kolmandate riikide turgudele, seega peame läbi vaatama kogu kaubanduspoliitika, me ei saa olla siin naiivsed. härra volinik, ma loodan, et te saavutate oma tööstusnõukogu, see oleks tõesti suurepärane lahendus, aitäh. Grazie per il gruppo SD l'onorevole Toia sotsiaaldemokraatide nimel proua Sotoja, palun. jällegi siin räägime me tööstusest ja täpsemalt öeldes tööstuse taastumise vajadusest Euroopa Liidus. meil on mitmeid tõsiseid probleeme ekspordiga, tööpuudus suureneb, noored pered tunnevad hirmu tegemist on meie tõelise ühise võitlusega äh, reaalmajanduse seisukohast. kriis on tinginud tõsiseid kärpeid, äh, tuhanded, äh, sajad töölised on pidanud oma tööpaigale hüvasti ütlema, võtame siin ArcelorMittali juhtimisega, komisjon, Euroopa Liit peaks tegudele asuma, võib-olla me võiksime Euroopa tööstuse juhtgrupi ja luua äh, selleks, et tagada, et killustatud äh, erinevate sektorite vahel killustatud jõud oleksid paremini kooskõlastatud liikmesriikide tasandil, me teeme, peame tegema koostööd liikmesriikide äh, piirkondade ja koha, kohalike omavalitsustega, me ei saa lubada kriisil oma maastikku nii raputada, me peame tagama juurdepääsu kriisileevendusmeetmetele, sageli äh, ettevõtted põgenevad Euroopa Liidust, aga ma arvan, et äh, tööstussektori päästmine on võimalik kahekümne seitsme liikmesriigiga. Euroopa Liit on maailma juhtiv toodete eksporti ja ist-, isegi võrreldes Hiina ja teiste riikidega. Äh, me peame aga ajakohastama, meil on vaja ka Euroopa energiaturgu meil on vaja suurt infrastruktuuri äh, rahastamise programmi äh, ja meil on vaja rahastamisvahendeid äh, erakapitali ligimeelitamise, meelitamiseks, keskpikkadeks investeeringuteks, me peame teadusuuringuid toetama, peame innovatsiooni toetama, me peame ka kvaliteetset tööjõudu toetama. kvaliteetne tööjõud on innovatiivse rohelise majanduse üks kõige tugev, kõige suuremaid varasid ja nagu kolleegid on öelnud, Euroopa tööstus peab konkureerima maailma areenil. härra Watson saab sõna ALDE nimel. Äh, lugupeetud juhataja, Euroopa kodanikud on tänuvõlgu paljudele ettevõtjatele, kellel on olnud ettenägelikkust, julgust ja vastupidavust ja nad on aidanud meie tööstuse hoida konkurentsivõimelisena sel ajal, kui e-turg muutis kõik tööstuspoliitika puudumine või vähemalt äh, selge kokkulepe ja äh, ühise seisukoha puudumine konkurentsi küsimuses on aga nende pingutusi ja äh, pärssinud ja seetõttu tööstuspoliitika vajadus üha kasvab ja näiteks vabakaubanduslepingute tekkimine, mis ta tagavad turule juurdepääsu ta, ta tar-, võrgustikud, mis ühendavad transpordi kom-, kommunikatsioonitehnoloogiat, et konkurentsi parandada ja investeeringud teadusuuringutesse, innovatsiooni oleks teretulnud, nagu näiteks graafi ja inimaju äh, kaardistamise ettepanekud, äh, siis äh, minu valimisringkonna National Composite Center. Äh, meil on vaja energiaturgu ja äh, keskendumist rohelisemale ja odavamale energiale, keskkonnasõbralikule majanduskasvule. kui te tulete Grenoblis kokku, siis veenge, et teie ministrid ei lubaks valitsusriikidel tõsiselt kärpida nende valdkondade äh, eelarvet lihtsalt kokkuhoiu nimel parem külvake nende mõtetesse äh, idud sellest, mida Euroopa suudab saavutada, kui me neid innovatiivseid inimesi äh, hoiame ja äh, toidame oma tulevikuinvesteeringuid. suur tänu ja roheliste nimel äh, härra Philipp Lambert. Liežis äh, toimub praegusel hetkel, on äh, poliitilise tööstuspoliitika puudumise tulemus või lörri läinud poliitika tulemus. mis puudutab Euroopa tööstuspoliitikat, siis äh, tehakse ming-, kui tahetakse mingisuguseid kingitusi teha, siis satuvad sageli ohvriks keskkonda, tehakse kingitusi ettevõtetele, kes selle tulemusena siiski oma to-, tootmise ära kolivad aga me oleme keskendunud oma tööstuspoliitikas ainult ühele sektorile, finantssektorile ja nüüd, kui me oleme, nüüd oleme oma avanud äh, oma süsteemi otse kui kasiinolaadsele, kasiinolaadsetele reeglitele, kus äh, võidavad mängijad äh, ja majandus, äh, meie majandusruumis tuleb aktsionäride huvisid kaitsta kogu aeg ja paistab, et praegusel hetkel meie tööstuspoliitika ei ole suutnud meile säästlikku turumajandust tagada Äh, ja äh, mitmesuguseid näiteid oleme me siin juba kuulnud ja just nimelt äh, terasetööstuse ja autotööstuse töötajad peavad sageli meie eksimuste eest maksma. tegemist on sellise finantskasiinoga, mis tuleb lõpetada, tuleb ähm, panna finantstööstus teenima reaalmajanduse huve ja selle eesmärgi saavutamiseks peame oma pingutuse kahe ko mitmekordistama. samuti peame muutma oma majanduse keskkonnasõbralikumaks äh, me peaksime olema maailma liidri rollis äh, tõhusa varade kasutuse osas ja vaba kaubavahetus peab äh, toimuma ainult austades keskkonnatingimusi ja sotsiaalseid norme praegusel hetkel iga neljas eurooplane elab allpool vaesuspiiri ja see on meie poliitiliste puudujääkide tulemus. E suur tänu ja Euroopa reformistide nimel härra Pahto. Ühendkuningriigi majandus äh, on äh, nüüd tõsiselt äh, jällegi kannatamas, tegemist on äh, kolmekordse langusega, majanduslangusega, ja keegi euroalal ei eelda sellest aastast mingisugust majanduskisk, majanduskasvu. majanduskriis on tekkinud poliitiliste motiividega finantskokkulepete tulemusena, riigid on hullusärkidesse pandud ja kängitsetud, kuni nende majandus hääbub. Portugal, Iirimaa, Hispaania on pankrotistanud, Küpros äh, järgneb õige pea ja teised. euroala eesmärgiks on äh, üha tihedam liit, aga paistab, et äh, selle tulemus on olnud otse vastupidine kodanikud, kes tahavad majanduskasvu, küsivad, et miks nende palkad tuleb tuua ohvriks hääbuvale majandusele ma tunnen väga hästi Saksamaalt, Saksamaad peetakse Euroopa tööstuslikuks jõukeskuseks, majanduskasvu pole, majanduse taastumist ei ole, töökohti ei looda juurde, väikesed keskmise suurusega ettevõtted kannatavad ja suurettevõtted kolivad äh, mere taha ja töökohad nendega koos. Äh, minu koduriigis on olukord täpselt samasugune, aga palju hullem ühe, tööpuudus on Ühendkuningriigis suur, noorte tööpuudus veelgi suurem prognoosid on sünged, tööstusvaldkonnal taastumisvõimalusi pole töö, tööstustoodang moodustab kuusteist protsenti meie majandusest, kolmkümmend aastat tagasi oli see arv kahekordne. väga paljud rohelise energia poliitilised ettepanekud komisjoni poolt tapavad sellised uued uuenduslikud mõtted nagu näiteks kildagaas, mis aitaksid töökohti luua ning energiaprobleemi lahendada ja milles Ühendkuningriik võiks olla maailma liider ja siis äh, kuue fraktsiooni nimel härra Enn. täna, proua president, oli ülim aeg, et komisjon võtaks kuulda nende häält, kes selles parlamendis on juba nii mitmeid aastaid nõudnud seda, et meil oleks tõeline tööstuspoliitika, mis vastaks meie kodanike vajadustele ja meie territooriumite vajadustele ja et meie ainsaks juhiks ei oleks mitte turg ja me võtame teadmiseks seda alati, aga millest meil jääb puudu konkreetsetest tegudest, sellepärast et tihti komisjon äh, jääb seisma seal, kus algavad finantshuvid. jah, me peame välja töötama oma tööstus- ja äh, tööhõivepoliitika, sellepärast et muidu on ka äh, Saksamaa lihtsalt tööstuslik kõrb näiteks, et tööjõud ei ole see, kes vastutab praeguse Euroopa majanduse väga õnnetu olukorra eest. finantsturud ei finantseeri tööstust, vastupidi, nad võtavad sealt välja dividende, stock option õud, kokkuhoiupoliitika vähendab tarbimist, toob kaasa töökohtade kaotamist ja palkade vähendamise ja tulemus on see, et Euroopa Liidu investeeringute tase on väga madal autotööstuses on müük vähenenud viisteist protsenti. kui me tõesti tahame üles ehitada oma Euroopa tööstuse, siis me peame toimima niimoodi, et meie ettevõtted tõesti tõ toodaksid tooteid, mis on vaja meie inimestele, aga mitte ei toidaks ainult äh, firma omanikke. proua Tello, Veni Vidivici see on ArcelorMittali taktika Euroopa pinnal pärast seda, kui ArcelorMittal teatas, et, et ta oma Liege'i tehase sulgeb Belgiasse, siis me korraldasime ümerlaua, kus ka teie, härra volinik, teie kabineti liikmed olid kohal ja meid oli mitmeid saadikuid, kes me muuhulgas nõus, nõudsime seda, et loodaks Euroopa rasketööstuse eh, keskus, rakkerühm, kes tegeleks eh, met-, metallurgia probleemidega, see loodi, mul on väga hea mine ja meel selle üle, aga see on nii nagu Offenbachi ooperis, et lihtsalt jõuti liiga hilja kohale. mis puudutab Liege'i piirkonda, siis paari päevaga tuhat kolmsada töökohta lihtsalt ohverdati ja lihtsalt kadusid ja Euroopa Liidu täitevvõim ei suutnud midagi ära teha, vaatamata sellele, et terasetööstus mitmeid aastaid oli juba sellest rääkinud ja seega mõningad, mõningatel on täiesti õigus, kui nad ütlevad, et Euroopa on praegu olnud äh, jõuetu. komisjon peab äh, avaldama toetust äh, ka läbi konkreetsete meetmete nendele piirkondadele, kus tehaseid suletakse, kõik lahendused, mis võimaldavad säilitada metallitööstuse nendes piirkondades, kõigi nende lahenduste peale me peame mõtlema teadusuuringud, innovaatika, rohkem konkurentsivõimet ja ma kutsun teid üles tegutsema koos liikmeriigi, liikmesriikide valitsustega selleks, et aktiveerida kõik need võimalused ja meetmed, mis on teie käsutuses selleks, et võidelda töökohtade kaotamisega, kadumisega. metallitööstuses on palju rahvusvahelisi firmasid, autotööstuses täpselt samamoodi, kus on põhiliseks deviisiks jaga ja valitse. Grazie, onorevole Darden. suur tänu, austatud kolleeg Darden. tänan, härra volinik tegemist on võtmetähtsusega hetkega. Euroopa Liidu äh, töötajad ja kodanikud on segaduses, järjest rohkem kaotatakse töökohti, Euroopa peab reageerima sellele ja tööstuses on väga suured erinevused Euroopa, Euroopa Liidus ja mina keskenduksin metallitööstusele. meile on vaja äh, lahendusi lühiajalises plaanis ja strateegiat pikaajalises plaanis. lühiajalises plaanis ma soovin, et enne juunikuud te tuleksite välja oma tegevuskavaga selleks, et tagada kindlustunne investeeringutele ja vastavatele sektoritele, sealhulgas ka Belgia omale et meil säiliks see metallitööstus, et meil see ja seda Euroopa solidaarsuse äh, abi. tulge välja omapoolsete ettepanekutega, kuidas äh,, kas siis läbi avaliku võimu või tuginedes erainvesteerijatele, me leiaksime mingisugused meetmed ja lahendused selleks, et Euroopa metallitööstus leiaks koha, mis on tema, mis talle kuulub. tegemist on novaatorliku valdkonnaga, ta peab olema äh, see peab olema prioriteetne valdkond. tegemist on sektoriga, mis on praeguses suures muutumises, aga tegemist on alussambaga meie meie ühisele tööstuspoliitikale. ma olen veendunud selles, et tööstusstrateegia selle aluseks on öö, uued uus suutlikkus investeerida ja ka sotsiaalne ja keskkonnamõõde lõpetame rahvusvahelise dumpinguga, aitäh! Grazie, onorevole. suur tänu, kolleeg Düran, poolteist minutit. suur tänu, proua president, kallid kolleegid. mina esitan teile küsimuse, kes on praegu Euroopa volinik ja kes tegeleb, kes vastutab äh, metallitööstuse eest, see ei ole volinik Tajani, vaid see on, see on metall ja tema on see, kes otsustab, kas on, paistab päike või, või sajab vihma, kes äh, äh, takistab ümberkujundamisi, kes vastandab liikmesriike või regioone omavahel ja nii, nagu äh, mõningad ametiühingu tegilased on öelnud, et et kes on tõesti pidanud püksi, püksirihma pingutama ja kes nüüd ootavad, et kes on järgmised, kes töö kaotavad. et Teie vastutate praegusel hetkel selle eest, et Euroopa Liit oleks see, kes tagaks, et tal on tõeline metall, rasketööstuse, metallitööstuse poliitika ja ta suudaks seda poliitikat ka ellu viia. Te ütlesite, et alates kahe tuhande üheksandast aastast komisjon teeb tööd, aga nüüd on meil kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta ja nüüd räägitakse meile, et juunikuus tuleb välja tegevuskava. noh, tõesti, te peate tunnistama, et meil on põhjust muretsemiseks, aga mida mina praegu soovin, on see, et väga kiiresti ja koheselt et te integreerisite oma töökavasse mitte ainult keskkonnaküsimused või mingisugused nõudmised, mis näiteks metallitööstusele on liiga rasked, aga Äh, andke uus hoog meie tööstusele ja teiseks meie sooviks on, et te kontrolliksite, et konkurentsireegleid on iga kord järgitud ja austatud ja eriti just terasetööstuses ma tahan, et seda tehtaks. ja kolmandaks, ma arvan, me peame kõik koostööd tegema selleks, et ka kaitsta oma innovaatiliste tehnoloogiat ja võtma arvesse ka selle keskkonna ja sotsiaalset mõõdet. ja selles osas ootame meie kiirelt teiepoolseid vastuseid ja korralikke ja valjuostuseid suur tänu, austatud äh, kolleeg Ziobro. Kri-, kriis äh, on tabanud valusalt Euroopa tööstust, seda ei, selles ei kahtle keegi. aga me näeme, et kriisi mõju ähm, äh, läheb kaugemale kui lihtsalt Euroopa majanduselu, me räägime siin e reguleerimise vähendamist, halduskoorma äh, vähendamisest, äh, äh, vaba turu julgustamisest, aga selle asemel, et tegutseda, me räägime tühjasid sõnu ja reguleerimisega tegeleb üha rohkem ametnikke. võtame siin kliimapaketi paistab, et me oleme üllatavad, kuidas äh, ja miks suured teraseettevõtted tahavad kolida oma tootmise Euroopast välja. Äh, aga miks me oleme nii üllatunud, nad teevad lihtsad kalkulatsioonid ja nagu kliimapaketile on tootmine Euroopas kallim, sellega kaasnevad äh, suured energiahinnad, mis mõjutab ka terase tootmise kulusid ega terasetootja ei ole mingisugune heategija, temagi tahab kasumit teenida. ja meie enda tegevused, Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi äh, sammud äh, mõjutavad kõike seda kliimapaketile on ei öelnud Ameerika Ühendriigid, Hiina, Brasiilia, aga Euroopa Liit muudkui äh, kinnitab et ähm, nemad tahavad olla selles vald-, meie tahame olla selles valdkonnas liidrid, aga teeme seda, tuues ohvriks oma majanduse. lugupeetud daamid ja härrad, meid ümbritseb kriis, me peame energiakulusid vähendama, me peame kliimapaketi ümber mõtlema, sellepärast et tõesti, Euroopa reaalne olukord kannatab selle all, me kaotame töökohti, kuna tootmine kolitakse välja ja ma ei tea, kas me oleme valmis seda hinda maksma. suur tänu! ja proua Carvalho, palun. Äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, selleks, et üleilmastumise väljakutsega silmitsi seista, peab äh, meil olema Euroopa kasvustrateegia, mis lähtub kaasaegsest tööstusest, innovatsioonist, ressursside tõhusast kasutamisest ja kvalifitseeritud tööjõust innovatsioonil on siin otsustav tähtus ja Euroopal peaks olema tööstuspoliitika, milles oleks ka suur innovatiivsuse mõõde. meil on vaja tõhusat ressursside kasutamist, energiatõhusust, tööstustegevus peab olema kooskõlas meie säästliku arengu põhimõtetega, me peame oma innovatiivsust suurendama, äh, kasutades oma haridussüsteemi, teadusuuringute süsteemi äh, ning investeerima teadusvaldkondadesse äh, ja seda pean ma silmas rääkides, et meil on vaja Euroopa taastööstustada, riigid nagu Portugal, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa peavad äh, sellest aru saama Äh, konkurentsivõime äh, kohtumisel. me peame Euroopas äh, tööstust päästma, uusi töökohti looma ja Euroopa mitmeaastane finantsraamistik kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani on oluliseks sõnumiks, mis näitab ja me peame näitama, et me investeerime nendesse valdkondadesse, mis toetavad majanduskasvu, teadusuuringud, innovatsioon, haridus ja VKE-de toetus. proua Andres, poolteist minutit, palun suur tänu, lugupeetud volinik, Euroopal on vaja muutusi, me peame muutma oma tööstuspoliitikat, meil on vaja säästlikku majanduskasvu, töökohti ning me peame vastama ühiskonna vajadustele. aga me näe-, seisame silmitsi mitmete raskustega. meid ümbritseb äh, majanduskriis ja investeeringud on viimase kümne aasta jooksul tööstus- Äh, poliitika ajaloos olnud kõige madalamad üldse. vabrikuid pannakse kinni ja äh, töökohad kaovad. Arcelol, äh, Metall, Jeesk ja, ja, ja teised vabrikud panevad oma uksed kinni, sellega kaasnevad tõsised probleemid. meie oleme liidrid ja me peaksime ka liidritena käituma meil on vaja investeeringuid valdkondadesse nagu autotööstus, lennutööstus ja nii edasi, meil on vaja kiireid meetmeid, mis aitavad meie majandusel taastuda ning äh, seda jätkusuutlikult. Äh, me peame liikmesriikidelt äh, ja Euroopa erinevate juhtimistasandite vahelist tegevust kooskõlastamine, kooskõlastama paremini. me ei taha killustatust, me peaksime ühtse turu eeskirjastiku välja kujundades võtma arvesse kogu toormaterjalide väärtusahelat ja ka teenuste väärtusahelat, me peame energiamudeli üle vaatama ning äh, juurdepääs äh, krediidile Horisont kaks tuhat kakskümmend on oluliselt, palun veenge nõukogud ja ministreid teaduse ja tööstuse ministreid erinevatest liikmesriikidest, et äh, tööstus võib olla kriisile lahenduseks suur tänu. härra Lange, poolteist minutit, palun. härra Langet ei ole saalis, sellisel juhul läheme edasi äh, vaba mikrofoni protseduuri juurde. Äh, härra Luhan, palun. härra Luhan suur tänu, lugupeetud juhataja meie konkurentsivõime rahvusvahelisel tasandil sõltub meie tööstusest. ilma tööstuseta ei ole meil maailma majanduses mingisugust kandvat rolli. meie tööstussektorit tuleb toetada, me peame aitama äh, neil töökohti luua äh, ja seda iseäranis noorte jaoks meil peab olema oma kogukonna töökohtade loomise strateegia, mis võtab arvesse Euroopa tööstuse vajadusi. meil on vaja äh, sihipäraseid programme, mis äh, annavad noortele kvaliteetse tehnilise hariduse, võimaluse spetsialiseeruda oma erialale ja töötada teistes liikmesriikides me peame toetlema ka ettevõtlusvaimu noorte seas ja looma noortele juurdepääsu Euroopa vahenditele ning ka liikmesriikides tuleb selliseid tegevusi soodustada. suur tänu. proua Pesescu, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. me elame ajal, mil meie ümber valitseb usalduspuudus, ebakindlus äh, turu äh, küsimustes ning see on takistanud liikmesriikide pingutusi äh, majanduse taastamisel ma toetan äh, komisjoni ettepanekut äh, tekitada uus tööstusrevolutsioon, äh, muuta Euroopa uuesti atraktiivseks tootmisele, ettevõtetele. meie uus tööstuspoliitika peab tuginema uutele tootmistehnoloogiatele, innovatiivsusele. Rumeenia tööstus samuti kannatas kriisi all ja ma arvan, et meie tööstuse taastumise allikaks on äh, kaevandus äh, ja gaasi äh, kaevamise ähm, sektorid ja nendele nende aitamine aitaks töökohti säilitada ning samal ajal aitaks kaasa ka energiasõltumatuse saavutamisele suur tänu, härra Metsaarus. suur tänu, lugupeetud juhataja. Euroopa Liit on maailma majanduse üks liidritest, aga viimasel, viimasel ajal oleme me liidripositsiooni kaotamas. sellepärast, et me ei ole, meil ei ole olnud piisavalt äh, põhjalikku tööstuspoliitikat, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend aitab meil palju ära saavutada, aga samuti patendikaitse äh, härra Tšaali rääkis konkurentsivõimest, tööstuse konkurentsivõimest, töökohtade loomisest. kõik need on olulised, aga me peame arvesse võtma ka seda, et äh, me tahame kaitsta oma keskkonda ja me tahame kaitsta kliimat. teised äh, juhtivad majandusriigid on tehno-, pea-, on seadnud äh, oma prioriteetide hulgas esikohale tehnoloogia, meie oleme seadnud keskkonna äh, Äh, ja paraku meie konkurendid ei võta heitmetega seotud eesmärke arvesse ja seetõttu on meil raskem nendega konkureerida, aitäh. proua Prendekast Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, äh, väga põhjalik äh, tööstuspoliitika, sellest oleme palju rääkinud viimase kahe aastakümne jooksul, me oleme turgu liigselt usaldanud, mis on toonud lühiajalisi kasumeid finantssektoris ja tähelepanu pöördumist kõrvale reaalmajanduselt. täna tahaksin volinikult küsida, mida ta arvab, milline oleks konkreetne lihtne samm, mis aitaks meil meie tööstusbaasi taastada ning jätkusuutlikke töökohti taas baas luua. Euroopa Liit juba kaitseb põllumajandustooteid ja traditsioonilisi toiduaineid, mis on pärit erinevatest traditsioonilistest geograafilistest piirkondadest, võib-olla samuti peaks geograafilist piirkonda samuti kaubamärgiks muuta, nagu näiteks Crystal, mis on tuntud nii Iirimaal kui välismaal pärast seda, kui Crystali vabrik pandi kinni kahe tuhande üheksandal aastal ja kadus äh, kuussada töökohta, siis äh, äh, firma, mis ostis vabriku ära, kolis tootmise edasi mujale, kuid kaduma on läinud sajandite tagused traditsioonid ja oskusteave ja geograafilise märgiga ähm, äh, teatavatele tööstustoodetele oleks võimalik meil vähemalt osa sellest pärandist kaitsta. härra Tarabella, palun. Euh, äh, me, metallitööstus oleks äh, teeninud omaette arutelu, sest kahe tuhande kaheksandal aastal oli kolmkümmend protsenti kahekümne kaheksandast, kaheksandast aastast peale on tööstus vähendanud selles sektoris kolmkümmend protsenti samuti te rääkisite relokaliseerimisest ja kaasajastamisest. Euroopa tööstus on teinud jõupingutusi, kuid endisaegsed töösturid on asendunud eh, finantsametnikega, kes tahavad ainult lühiajalisi lahendusi. kui me vaatame eh, Liegi olukorda, aga ka Rumeenia olukorda, siis siin on terve rida lubadusi, millest ei ole kinni peetud ja täna näidatakse, et meil ei ole kaste, meil ei ole puutumatust, valituid, meil on võrdsed kodanikud, kes väärivad respekti selle pärast, härra volinik, meil on siin tööstuse väljavoolamine Euroopast, me loodame teie peale seega ning ka väliskaubanduse volinikule, et te välja töötaksite vastavad reeglid, näiteks tarifireeglid, kuid ka äh, tööstustegevuse jätkumise äh, reeglid selleks, et äh, me saaksime tööstuse taaskäivitada Euroopas, aitäh. härra Janek Ludakis, palun jätkudeks. tahaksin kommenteerida Euroopa suhkrurafineerimise tööstust, see on taganud töökohti kõige vaesemates piirkondades ning see kõige suurem rafineerimistehas paikneb minu valimisringkonnas, kuid siin on öö, nelikümmend üks miljonit eurot äh, kaotust olnud, pool äh, personalist on äh, vallandatud ning ülejäänud peavad vähendama oma töötunde. suhkru rafineerimisel on vaja töö, toormaterjali ning komisjon saab päästa meie üks kõige, ühe kõige vanemaid tööstusi, kuid äh, siiamaani on komisjon keeldunud äh, suhkrurafineerimistööstust äh, päästmast, me peame importima toormaterjali ning me peame aitama rafineerijatel saavutada võrdsed tingimused teistega. palun äh, kolleeg Zuber. suur tänu. Portugali tööstusolukord on kannatanud äh, miljonite töökohtade kaotamise all ning see on pannud meie riigi suure surve alla. Portugal on kaotanud nii palju töökohti ja ettevõtteid, näiteid viimase kümne aasta jooksul. ma usun, et see olukord on sarnane kogu Euroopas, kuigi Portugalis on see veel eriti hirmuäratav. viimase kümne aasta jooksul on meie tööstus kahanenud kiiremini kui ülejäänud Euroopas, väliskapital on põgenenud Euroopast, see tähendab, et meie äh, potentsiaal perifeerse riigina Euroopas ei ole realiseeritud. ainus viis, kuidas me saame uuesti äh, industrialiseerida Euroopas, äh, Portugali Euroopas, on avalikud investeeringud, sellepärast Euroopa Liit äh, ei tohiks seostada tingimusi industrialiseerimisega, mis on seotud valitsustega, muidu me ei, seda olukorda ei paranda nüüd härra Paško. härra volinik, Euroopa Liidu tööstus on lagunemas, ettevõtted sulgevad oma uksi, töötajaid vallandatakse massiliselt ja mida rohkem on meil tööpuudust, seda tühjemad on valitsuste kassad, kuid tugevad Euroopa ettevõtted, mis saavutavad endiselt kasumit, on need, mis toodavad üle maailma, Volkswagen toodab Hiinas või Brasiilias, toodab näiteks Fiat nii et äh, venelased ja hiinlased teevad meie töö ära, aga see on töö, mida me oleksime võinud siin Euroopas teha. kui me tahame stimuleerida Euroopa tööstust ja seda elavdada, peaksime paluma nendel suurtel, äh, küsima nendelt äh, suurtelt ettevõtetelt, miks nad oma tehased siin sulgevad ning need mujal avavad minevikus loodi rikkust just siin Euroopas ning seda euro-, eksporditi mujale, aitäh teile! aitäh, palun, härra Stojanov! suur tänu. me räägime siin taasindustrialiseerimisest, reindustrialiseerimisest ja tahaksin siin välja tuua, et Bulgaarias on, oli tööstus hävitatud peaaegu juba enne ülemaailmse kriisi puhkemist, meie endised valitsused tegid seda. parempoolsed tsentralistlikud valitsused tegid kõik, et Bulgaaria tööstust hävitada. ja samal ajal toetas Euroopa Liit neid valitsusi. proua Janakudakis rääkis suhkrurafineerimise tööstusest ja sellele avaldatavast survest, mina võin sama öelda Bulgaaria tööstuse kohta, sellepärast on nii paljud bulgaarlased nüüd Euroopa Liitu kuulumise vastu. aitäh, nüüd annan sõna volinik Dajanile suur tänu, proua juhataja, kõigepealt tahaksin poliitilise märkuse teha. pärast aastaid on Euroopa nüüd hakanud reaalmajandust oma majanduse keskmesse asetama. pärast aastaid, kui kogu tähelepanu pühendati eh, teest-, töönu-, teenustele ja finantssektorile. Barroso eh, teine mandaat eh, ja tema kabinet muutsid seda olukorda ning hakkasid, hakati uuesti rääkima tööstuspoliitikast viieteistkümne aasta jooksul, kui ma parlamendi liige olin, osalesin paljudes aruteludes, kus räägiti tööstuspoliitikast Euroopas, millised probleemid seal on ja isegi nõukogus on vähe räägitud tööstuspoliitikast. lõppenud on nüüd ka need ajad, kui volinikul oli võimalus läbi viia tööstuspoliitikat ja komisjoni pädevust on nüüd väga piiratud, kuid see oli poliitiline otsus, tugev poliitiline otsus, mis otsustas keskenduda siseturgule, turule ning öö, tööstuspoliitikale keskenduda selleks, et äh, väljuda kriisist, kui me keskendume ainult finantspoliitikale, siis äh, see ei vii kuhuga, kuid äh, ettevõtlust ja tööstust toetav poliitika loob uut rikkust ja me ei kasuta turgu enam äh, eesmärgina, vaid vahendina selleks, et läbi viia sotsiaalpoliitikat, seega leidis aset muutus, see ei olnud lihtne. Äh, kolleeg Düran, kogu äh, komisjoni veenmine, et meil on kahe tuhande kahekümnendaks aastaks eesmärk vaja saavutada et kakskümmend protsenti SKT-st oleks tööstuspoliitika vili kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, see on suurejooneline poliitiline otsus ja nõukogu ning parlament eh, ei toetanud seda otsust. Ehm, selle elluviimine ei ole lihtne, sellepärast et poliitiline muutus peab kaasa tooma endaga konkreetseid praktilisi muutusi. ma ei äh, ole äh, silmi kinni pigestanud ArcelorMittali ja kogu äh, metallitööstuse olukorra ees, mis puudutab ka Itaaliat Äh, ja ma tegelesin siin selle küsimusega ka siis, kui mina siin äh, parlamendiliige olin. Äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal leidis aset kõrgtasemeline kogunemine, kus kohtusid paljud tööstussektori esindajad, kes on seotud ArcelorMittaliga ja küsimus äh, oli selles, et äh, selles äh, töörühmas oli ka kaks parlamendiliikmet, kuid meil läheb veel palju aega, enne kui me saavutame tulemusi. me kaasasime sinna ka tööhõivevoliniku härra Andori mul ei ole volinik Davignoni pädevust, kui tema lõi oma terase poliitika, mina koordineerin ning mm, ma öö, koordineerin siin ametiühingute, parlamenti, ArcelorMittali ja teiste toimijate tegevust, Prantsuse öö, minister tuleb samuti meiega kohtuma ümarlaua raames ja me kohtume kõik ühiselt, ma võin püüda koordineerida ja pakkuda välja lahendusi, mis püüaks vältida otseseid konflikte, nagu näiteks autotööstuse puhul me ei ole ühel nõul autotööstuse küsimustes, kuid me peame siin eelkõige keskenduma just äh, konfliktide vältimisele tööstusküsimustes. me peame olema ka juhtrollis kliimamuutuse vastases võitluses, kuid meil on vaja siin teha ohvreid. ma olen mitu korda rõhutanud, et kui ei ole ülemaailmset lepet, siis me ei saa minna kaugemale äh, kahekümneprotsendilisest äh, CO kahe emissioonide vähendamisest, sest äh, meil peame olema realistlikud, me ei saa minna kaugemale, kui me tahame relokaliseerimist vältida, mis mõjutaks meid tugevalt kliimamuutuse vastases võitluses sest äh, siis viiakse tööstus lihtsalt sinna, kus ei ole rangeid reegleid ning me lihtsalt õõnestaksime omaenda jalgealust. see öö, äh, mõjutaks negatiivselt meie terasetööstust ja meie konkreetseid ettevõtmisi. terasetööstus, terase tootmine on olnud eripositsioonil kuni kaheksakümmend protsenti kaheksakümne protsendi ulatuses võib neid ka riigi vahenditest toetada, see on väga erandlik olukord ja me peame oma plaanide elluviimiseks aega varuma, me peame olema kogu volinike kolleegiumiga ühel nõul selleks, et edasi liikuda. me jälgime väga tähelepanelikult olukorda ja see kehtib ka volinik Almunia kohta, kes on vastutav konkurentsivõime eest. Ehm, asepresident Angelili teab, et ehm, müümine ja siin on palju erinevaid küsimusi, tööstus, konkurentsivõime, me peame siin tegema valikuid ja need valikud, kui asi puudutab konkreetseid detaile, toovad endaga kaasa äh, järellainetusi, ma tean, et äh, komisjon teeb oma tööd, nad pingutavad, et äh, kaitsta seda tööstussektorit konkurentsivõime küsimuse alal leidis aset seminar ja president Barroso taotles selle toimumist, see ei olnud juhus, meil on vaja ka mittenaiivset tööstuspoliitikat, me peame vastu võtma dumpinguvastaseid meetmeid, et äh, ebaõiglast konkurentsi vältida, ma olen veendunud, et me peame toetama võrdsete äh, võimaluste tagamist, äh, konkurentsivõime peab muidugi olema tagatud kõigile, kuid eelkõige peame tagama kõigile samad reeglid. me ei saa mängida sama jalgpallimängu äh, Brüsselis, kus on kaks üheteistliikmelist äh, meeskonda ja siis äh, Pekingis on üheksa meest kahekümne kolme vastu, ei, meil on vaja samu reegleid, mis kehtiksid kõigile, me peame kaitsma ka oma oskusi, me, see ei tähenda protektsionism, see ei tähenda, et me sulgeksime oma turgude uksed, kuid me peame kaitsma oma võimekust. me töötame ka meie tööstuse äh, kvaliteedi ning konkurentsivõime nimel. kaheteistkümnendal leiab aset Grenoblis kohtumine äh, teatud liikmesriikide ministritega, kes on siis, äh, esindavad kõige konkurentsivõimelisemate riikide teatud tööstussektoreid kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide äh, raames on muutunud see, kuidas me teadusuuringuid läbi viime peame siin uusi lähenemisi rakendama, sest me ei saa äh, lubada, et Hiina või mõni muu riik kasutab meie uuringute tulemusi selleks, et meie vastu võistelda, meil on vaja tugevat äh, konkurentsi, meil on vaja tugevat panustamist äh, Äh, tööstuse ja ülikoolide poolt, me tegime siin vigu ja me peame nüüd äh, olukorda äh, parandama. meie jaoks olid uuringud sekundaarne teema minevikus, kuid see oli vale ja me peame siin seda olukorda kindlasti muutma. meie komisjon hakkas rääkima tööstuspoliitikast ja riikide mm, tööstuse taastamisest rääkima, selle asemel, et et äh, rääkida tööstuse väljaviimisest, Euroopa tööstus on nüüd läinud Aafrikasse, Lõuna-Ameerikasse ja mujale, meil on vaja tugevat konkurentsivõimelist tööstuspoliitikat, mis peab kinni ka keskkonnanõuetest Jeremy Rifkin kutsuti äh, meiega äh, arut-, arutama selle kolmanda tööstusrevolutsiooni üle ja muutused on juba hakanud toimuma, kuid nad vajavad aega. me kavatseme võtta konkreetseid meetmeid tulevikus kõrgetasemelise kohtumise järeldused tõid endaga kaasa äh, autotööstuse tegevuskava, me teeme äh, endiselt äh, selle kallal jõupingutusi, küsimus ei ole mitte ainult autotööstuse kannat-, mm, kannatustes, vaid ka teistes tööstussektorites, me teeme siin väga palju ära me püüame veenda ka kõige skeptilisemaid ettevõtjaid, et komisjon võtab meetmeid, me oleme teinud seda laeva ehitamisega Euroopa Investeerimispangaga, me oleme teinud suuri jõupingutusi, et luua uus kaasaegne Euroopa tööstuspoliitika. me oleme seda öelnud ka nõukogule, kaasa arvatud konkurentsivõime nõukogule, et me ei saa rääkida tööstuspoliitikast nagu oleks tegemist ainult teise või kolmandajärgulise küsimusega. ministrid peavad ise kohal olema, kui me nõukogus neid asju arutame. ma olen esimest korda kutsunud kõik tööstusministrid kokku, et rääkida eh, sektoritest, mis mõjutavad äh, äh, autotööstust ja teisi äh, tööstussektoreid Äh, eelmise aasta detsembris tulid kokku tööstusministrid ja nad äh, soovivad äh, luua tugevat tööstuspoliitikat, mina nüüd püüan seda konkreetsetesse meetmetesse valada. kuid meil on vaja aega Äh, ma ei ole nagu volinik Davignon, kes äh, lihtsalt lõi äh, te-, terasetööstuse plaani, kui mul oleks see pädevus, siis ma oleksin juba vastavad ettepanekud teinud, kuid mul ei ole seda pädevust ja ma pean lepingutest kinni pidama, kuid ma tahan teile kinnitada, et kõik äh, parlamendiliikmed, kes olid siin arutelul kohal, on väga olulist rolli mänginud. suur tänu, et meil oli nii olulise teema üle arutelu, nagu tööstuspoliitika seda on. me kindlasti ootame muudatusi ning ootame ettepanekuid, kuidas tööstuspoliitikat kaasajastada niimoodi, et see oleks keskkonnanõuetele vastav ja oleks vastav reaalmajanduse nõuetele ning aitaks luua töökohti, ma arvan, et me ei saa äh, Äh, rääkida konkurentsist äh, Hiina, India või äh, Venemaaga kvantiteedi aspektist lähtudes, vaid kvaliteedi aspektist lähtudes, sellepärast on meil väga palju trumpe veel taskus ja me võime võita, mõelge näiteks kosmosetööstusele või tea, kosmoseuuringutele, Galileo projektile äh, mis kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks peaks lõpule viidama. Ühendkuningriik ise viis koostöös Euroopa Komisjoniga läbi ettevõtmise, mis oli suunatud teenustele ja teenuseid pakkuvatele ettevõtetele mis kasutavad äh, Galileo satelliidi signaale äh, tervise, äh, põllumajandus ja kliimamuutuse vastase võitluses sektoris, see on uus tööstus. Ühendkuningriik, mis, kellel on tihtipeale reservatsioon mm, Euroopa Liidu tasandil tehtud, vastavate otsuste suhtes on üks olulisemaid äh, mootoreid äh, selle uue tööstuspoliitika rakendamisel, nii et meil on vaja me oleme teinud äh, edusamme, meil on vaja olla julged selleks, et edasi sammuda seda teed mööda, mille me oleme juba maha märkinud. mina püüan omalt poolt teha nii palju kui võimalik, et Euroopa Parlamendi toetusel töötada mm, nende muutuste suunas. Äh, president Barroso on ise samuti soovinud seda öö, äh, muutust näha oma mandaadi ajal. nüüd te, oleme teinud konkreetseid otsuseid, me peame edasi liikuma, peame olema julged selleks, et äh, probleemidega öö, tegeleda vastavalt oma pädevusele, me peame tagama, et kõikidel, kõikides liikmesriikides, me peame tagama liikmesriikidele, et äh, uus äh, tööstuspoliitika on kõige parem valik. Äh, vabandust, et ma nii pikalt räägin, ütleb härra volinik, kuid see teema nõuab pikka pikki arutelusid ja äh, tahtsin siin välja öelda mõned äh, mõtted vastavalt äh, parlamendiliikmete kommentaaridele, ma arvan, et tegemist on väga olulise poliitikaga ja ma tänan teid teie panuse eest, kuigi te olite kriitilised, ma arvan, et see kriitika näitab meile, kui palju on teil entusiasmi töötada majanduskoostöö nimel Euroopa Liidus, ma tagan teile oma täieliku pühendumise, et Euroopa Liit muutuks kaasaegseks konkurentsivõimeliseks majandusjõuks, eriti just kvaliteedi osas, aitäh! ora All... kena, läheme nüüd üheminutiliste sõnavõttude juurde. Do la parola all'onorevole eh, kõigepealt annan ma sõna härra Jastemera. Äh, ettevõte Puertas Normas